Eh, bonjour à tous les membres. Nous devons commencer parce que tere päevast kõikidele liikmetele ja me peame nüüd alustama sellepärast, et meil on täna väga tähtis külaline siin ja me ei saa tal lasta oodata liiga kaua. nagu te teate, Maroko selle aasta märtsis tegi algust põhiseaduse läbivaatamisega ja sellega on tegelenud siis vastav konsultatiivne komisjon. tegemist on komisjoniga, mis konsulteerib erinevate parteide, noorteorganisatsioonide, teaduslike ja kultuuriühendustega ning nad on välja tulnud ettepanekuga põhiseaduse läbivaatamiseks, millega nõustus ka kuningas. ja see on nüüd edastatud ka erinevate institutsioonide liikmetele ning äh, rahvusvahelisele avalikkusele. selle projektiga laiendatakse peaministri õigusi, pädevusi kuningas jääb riigipeaks ning äh, sõjaväe äh, juhiks ning samuti usujuhiks. põhiseaduse läbivaatamise raames aga lisatakse ka palju uusi aspekte, kohus äh, saab sõltumatuks ning õigus täidesaatev ning õigusloomeline võim lüüakse lahku ning lisaks sellele on veel üks äärmiselt oluline aspekt, mis lähendab äh, Maroko põhiseadust meie valitsemisviisiga, nimelt äh, tagatakse seeläbi naiste ja meeste võrdõiguslikkus. kuningas äh, on oma kõnes juba ütelnud, et ta toetab kõnealust projekti ja tsiteerin, ma leian, et tegemist on demokraatia alusega äh, parlamentaarse ning sotsiaalse demokraatia alusega ning ta pani rõhku äh, võimude lahususe põhimõttele, mis läbi tagatakse institutsioonide demokraatlik toimimine ning samuti andis teada referendumi korraldamisest esimesel juulil. suur enamus parteidest ka toetas kõnealust teksti. kahekümnenda veebruari liikumine aga leiab, et need reformid praegusel kujul ei ole piisavad. järgmiseks pühapäevaks on nad plaaninud korraldada ka meeleavalduse põhiseaduse projekti vastu selle sissejuhatuse lõpetuseks tahaksin ütelda, et äh, meile valmistab suurt au vastu võtta mm, Maroko delegatsiooni juhti Tris Lashkari siin. ning samuti saavad sõna seejärel äh, kodanikuühiskonna esindajad, aga esmalt härra minister põhiseaduse projektis on ette nähtud uued pädevused parlamendile, algatusõigus äh, põhiseaduse läbivaatamise osas näiteks. võimalus amnestiat äh, anda ning äh, me muidugi hea meelega kuulame ära ka teie arvamuse selle projekti kohta ning me sooviksime küsida teilt selle kohta, milliseid muutusi võib endaga kaasa tuua Maroko ühiskonnas põhiseaduse projekt ja kuidas see saab mõjutada ka suhteid Euroopa Liiduga. tahaksin tänada teid äh, siin viibimise eest, me kindlasti kuulame teid suure huviga, ma palun, et te peaksite kinni oma kümneminutisest kõneajast ja arvestage ka sellega, et äh, teie kõnet äh, tõlgitakse aga muidugi mõistame ja saame üles näidata paindlikkust kõneaja osas. sõna on teil, palun. Merci, monsieur le president. suur aitäh äh,, härra esimees. tahaksin tänada ka härra Pansarit kutse eest. tahaksin samuti tänada lugupeetud parlamendisaadikuid ning äh, fraktsioonide esimehi. أن أكون أمام هذه اللجنة المحترمة لأنه سبق لي أن حضرت منذ أربع سنوات أمام هذه اللجنة. minu jaoks on tegemist suure auga siin komisjonis sõna võtta, ma olen juba varem osalenud siin ühel kohtumisel neli aastat tagasi. انتقال ديمقراطي في جنوب البحر الأبيض المتوسط. toona käsitleti demokraatlikku üleminekut äh, Vahemere lõunapoolsemas piirkonnas. وممثل عن تونس وممثل عن فلسطين. ja toona viibisid siin kohal ka Tuneesia, Alžeeria esindajad ning Palestiina esindaja. Aujourd'hui euh, après quatre ans äh, täna pärast nelja aastat, äh, mil me rääkisime demokraatlikule režiimile üleminekust. Nous avons réalisé à ce niveau-là un progrès notamment me oleme saavutanud äh, edusamme. Äh, nii naiste küsimustes kui ka inimõiguste küsimustes. meie riik on läbi teinud reforme majanduse vallas, ka sotsiaalküsimustes. strateegia, daim, lena ja teie olete olnud meie üheks strateegiliseks partneriks ja te olete meid toetanud. ja täna me oleme äh, partneriks äh, demokraatias Euroopa Nõukoguga. العربي يعرف حراكا Le monde arabe connaît de nos jours euh, un... Araabia maailmas on äh, praegu teatud muutused toimumas. Arafahul Maghrib mundu uqudin min zaman. Ce qui se passe actuellement ja see, mis toimub Araabia maailmas praegu, äh, selle elas läbi Maroko juba kümme aastat tagasi. التي يعرفها العالم العربي أسبوعيا عرفها المغرب يوميا منذ عشرات السنين كما قلنا euh, ja kui Araabia maailmas praegu iga nädal toimub meeleavaldusi, siis äh, Marokos on juba kümneid aastaid toimunud meeleavaldusi iga päev. alates iseseisvusest on Marokos käimas järgmine konflikt بضرورة بناء الدولة أولين أي الإدارة والجيش Il y avait ceux qui euh... ühest küljest on need, kes arvasid, et kõigepealt tuleb üles ehitada riik, haldus ja sõjavägi. ja ceux ja samuti äh, teiselt poolt olid need, kes leidsid, et riigi ülesehitamine käib esmalt läbi demokraatia. ja sellest tulenes äh, tõsine konflikt. selle tagajärjed on olnud väga valusad, äh, inimesi on arreteeritud ja Maroko eh, nimetab neid eh, aastaid väga rasketeks aastateks. هذه الوضعية بواسطة هيئة الإنصاف والمصالحة. Récemment, cette situation a été... Nüüd on aga sellest olukorrast välja saadud ja seda tänu õiguse komisjonile ja lepituskomisjonile. Arabi kana yufdi ila ilga'il akhar. Fil Maghrib kullu hada as-sira' alladhi 'ishnah wa raghma dhalik kana an-nidab yuhafidu ala wujud al-mu'arada. Dans le monde arabe Araabia maailmas on need konfliktid viinud äh, opositsiooni allasurumiseni Marokos on aga alati just mitmekesisus äh, püsinud. ja sellest konteksti alusel ähm, üheksandal märtsil äh, tema majesteet kuningas pidas oma kõne. kõne tegi lahti tee äh, väga laiaulatuslikule rahvuslikule dialoogile, kus osalevad kõik parteid, kõik ametiühingud ning kodanikuühiskonna esindajad. إلى الدستور أو مشروع الدستور الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 17 يونيو. Et la fin de ce euh, dialogue a... Dialogue lõpptulemuseks on uue eh, põhiseaduse projekt, millest ta andis teada seitsmeteistkümnendal juunil tema majesteet kuningas. peamisteks joonteks uues projektis on järgmine. tegemist on põhiseadusega riigi institutsioonide jaoks.

hasseniitide ja heebrea identiteet. Andaluusia ning Vahemere identiteeti. tunnustatakse berberi keelt teise ametliku riigikeelena lisaks araabia keelele tegemist on äh, kodanike põhiõiguste, äh, äh, põhiõigus kinnitava tekstiga, mis vastab põhiõiguste hartale. samuti tugevdatakse meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust. تمارسها بواسطة الاستفتاء وبواسطة الانتخاب c'est la souveraineté nationale et la suprématie de la constitution. riiklik suveräänsus ning äh, põhiseadus äh, kiidetakse heaks referendumil ning äh, valimistel. C'est la primauté de la constitution. põhiseadus on ülem võrreldes kõikide võimude institutsioonidega. tegemist on võimude lahususega põhiseadusliku monarhia raames, eh, mis ja eh, meie demokraatia on parlamentaarne ning sotsiaalne. ja sellest lähtudes on kuninga pühadusele viitavad tekstiosad välja jäetud. kus ta talle anti ka mm, religioosne võim. põhi õigusloome on ainult parlamendi kätes. هي حكومة منبثقة من برلمان منتخب. Le gouvernement émane. valitud parlament nimetab valitsuse ametisse. Et le chef du gouvernement. valitsuse juhi nimetab ametisse kuningas ning ta on selle partei esindaja kes võidab valimised? valitsusel on täielik täidesaatev võim. valitsus peab välja töötama üldised poliitilised jooned. ja samuti peab valitsus kontrollima kõiki haldusameteid. Ehm, meil on tugev parlament. me oleme suurendanud parlamendi pädevusi, mitte ainult õigusloomes, vaid samuti on parlamendil kontroll valitsuse üle ning hindab äh, riiklikku poliitikat. مباشرة عملها في البرلمان renforcer l'opposition et euh, me oleme tugevdanud opositsiooni ja me toetame opositsiooni, et opositsioon saaks oma täit rolli parlamendis mängida. õigussüsteem on kaitse, tagab inimeste kaitse ning õiguste ja seaduste elluviimise. C'est ainsi qu'il y a eu donc euh, euh, des garanties fondamentales. seeläbi oleme me taganud piisavad, äh, piisava kohtusüsteemi sõltumatuse. تسهر على احترام سمو الدستور. Il y a eu aussi la création. samuti on loodud põhiseaduslik kohus, mis tagab põhiseaduse äh, õige kohaldamise ja sellest kinnipidamise. Euh, põhiseadusliku projekti uudseks küljeks on see, et tegemist on osalusdemokraatiaga nüüd. لاقتراح مقترحات قوانين Donc ce, euh, la démocratie participative dans osalusdemokraatia äh, annab kodanikele õiguse esitada petitsioone ning äh, samuti välja tulla õigusloomeliste ettepanekutega. põhiseaduses tunnustatakse kodanikuühiskonna tähtsust ja tema rolli samuti ametiühingute rolli. samuti meedia roll kodanike õiguste ning vabaduste edendamisel on leidnud tunnustamist. loodud on uus osalusdemokraatia ruum Eh, seda pere, hariduse, noorsoo ja laste jaoks. samuti oleme me taganud piirkondliku demokraatia. seega on meil eh, jõus nüüd uued põhimõtted eh, valitsemise osas. لملكية برلمانية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 ja valimisi. meediat. القوانين كلها المنصوص عليها في هذا الدستور وهي 26 قانون تنظيمي و40 قانون عادي. Donc toutes ces lois qui sont kõik need seadused, mis uues põhiseaduslikus projektis on ära toodud, kokku on neid kakskümmend kuus seadust,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 الأستاذ أجار عن التجمع الوطني للأحرار الأستاذ حسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية دريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المجتمع المدني Encore une fois, merci beaucoup. ja veel kord suur aitäh. ja muidugi olen valmis vastama kõikide teie küsimustele siin on ka äh, meie äh, kolleegid Muhamed Aujal, kes on äh, sõltumatute poliitilise partei esindaja ning härra Tris Laškar, inimõiguste riikliku nõukogu esimees. Grazie, signor ministro, davvero interessante il suo intervento. suur tänu, härra minister Teie poolt öeldu on, oli väga huvitav ning arutelud alustame Rahvapartei koordinaatori härra Salafrankaga. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister, et te tulite meie välisasjade komisjoni. kõigepealt üldisem küsimus kuidas te hindate Euroopa Liidu Vahemere poliitikat? rohkem on stabiilsust selles piirkonnas, rohkem demokraatiat. milline on teie mulje siis uuendatud naabrus- ja Vahemere poliitikast, millega tegeleb nüüd Euroopa Liidu välisteenistus? peale selle ma panin tähele heakskiiduga, et juuli alguses hääletatakse teil muudetud põhiseadust kuningat ei peeta enam pühaks isikuks. milline on teie arvamus teie naaberriikides toimunu kohta? Te ütlesite neli aastat tagasi siin komisjonis, te käisite siin komisjonis neli aastat tagasi koos oma naaberriikide ja Palestiina esindajatega, mida te arvate Liibüas, Egiptuses ja teistes riikides toimunust? ning kuidas mõjutab see äh, Araabia Magribi liidu integratsiooni. Teie põhiseadus tagab ka äh, usuvabaduse artiklis nelikümmend üks. kas see artikkel nelikümmend üks, kas otseselt või äh, kaudselt äh, tabab ka, tagab ka tõelise ähm, südametunnistusvabaduse, ehk siis kas inimestel on õigus ka usku vahetada, siis teil on demokraatlik liikumine noorte inimeste jaoks, mida nimetatakse kahekümnenda veebruari liikumiseks, kuidas te teete koostööd nendega? ning siis artikkel üheksakümmend valimiskoodeksist, kas see võimaldab pidada kas positiivselt või negatiivselt ka-, äh, kampaaniat konstitutsioon, põhiseaduse reformi vastu. suur tänu, härra Sarafranka! meil on päris palju aega, niisiis kõik, kes soovisid sõna, saavad ka sõna. tahaksin siinkohal lisada, et minister on nõustunud sellega, et tema delegatsiooni liikmed võivad vastata täpsemalt äh, nende valdkonda puudutavatele küsimustele. proua Neits kes on Maroko osalemise ühenduse programmides raportöör ning ta on ka liberaalide fraktsiooni koordinaator. härra minister, lugupeetud saadikud ja delegatsiooni liikmed, ma tahaksin esmalt teid tervitada siin Euroopa Parlamendis ja tahaksin samuti sissejuhatuseks väljendada oma rahulolu olles lugenud äh, kuninga kõned ning äh, olles tutvunud ka kõikide muudatustega, mida see kõne mainis, nagu härra suursaadik teab, Maroko on riik, mida nii mina kui minu abikaasa tunnevad väga hästi, me oleme äh, me külastasime esimest korda teie riiki juba nelikümmend aastat tagasi, nii et me oleme näinud, kuidas see riik on muutunud ja enamasti on muutused olnud õiges suunas tehtud põhiseadusliku projekti ettepanekud on sellised, millest enamus teisi islami ja araabia riike saavad ainult unistada ja sellest tulenevalt ma leian, et need äh, tehtud edusammud on tõesti väga-väga huvipakkuvad. muidugi mõista ei vasta äh, projekt kõikidele ootustele, eriti just kahekümnenda veebruari liikumise esindajate ootustele, aga see läheb väga kaugele, kaugele sellest, äh, mida me võisime loota. tahaksin teile esitada ka paar küsimust. kõige olulisem on muidugi veel tulemas, ehk siis kõikide nende ettepanekute elluviimine tooksin ainult ühe näite, põhiseaduslikus projektis on ette nähtud, et keelatakse ära parlamendisaadikutel äh, vahetada parteilist kuuluvust äh, mandaadi käigus. tegemist on väga olulise keeluga, võttes arvesse, kuidas poliitiline maastik äh, viimase viie aasta jooksul on muutunud. me oleme näinud, et uued parteid tekivad ja need parteid äh, on moodustatud. ma loodan, et mitte keegi ei solvu siin. aga mujalt tulevate jõudude abil. sellest äh, tulenevalt ma arvan, et äh, olukord tulevikus saab olema keeruline, see on oluline kõikides riikides, mitte ainult Marokos ei puutuda kokku taoliste probleemidega, ka minu koduriigis ja ka teie koduriigis äh, Äh, härra esimees, nii et äh, tuleb väga lähedalt äh, jälgida taoliste sätete ellurakendamist. teiseks, selleks, et tagada demokraatia püsivus Marokos, on põhitähtis see, et erinevad parteid ja, ja vabandan väga otsese kõnepruugi eest, aga et kõik erakonnad teeksid jõupingutusi selle nimel, et äh, mõlemast soost, äh, igast vanusest, äh, igast keskkonnast, linnast ja maalt ma, pärit marokolased registreeriksid ennast valijatena ning osaleksid valimistel. madal valimistel osalemine, viimastel valimistel osalemine on miski, mis võib nõrgestada demokraatia püsivust Marokos. ja kolmandaks, see, see on ka viimane, mida tahaksin ütelda, viimane mure. Äh, projektis äh, väga õigesti tuuakse välja sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse kaitsmine. kahjuks viimastel kuudel aga äh, oleme me kuulnud uudiseid ajakirjanike vastu algatatud äh, kohtuprotsessidest ning ähm, toimetajate vastu algatatud kohtuprotsessidest. tundub, et see on natukene vastuolus nende uute põhimõtetega ja tahaksin teada, milline on teie arvamus. tänu teid kannatlikkuse ja tähelepanu eest. suur tänu, proua Neits. ja järgmisena kolleeg Jaanets parlamendi delegatsiooni esimeeste konverentsi esindaja. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister ja suur tänu teile, eh, Maroko delegatsioon, kes te täna meie komisjoni tulid. mina olen pärit Hispaaniast, Andaluusiast ja ma tunnen ennast väga lähedal olevat Marokole, mitte ainult geograafiliselt, vaid ka kultuuriliselt, ajalooliselt. ma arvan, et ma tunnen Marokot päris hästi ning seetõttu puudutab Marokos toimuv mind lähedalt. ma olen väga rahul selle protsessiga, mille, mida algatas kuningas ehk siis põhiseaduslik ning poliitiline reform. sellega muudetakse Marokot, viiakse see parlamentaarse monarhia ja demokraatia teele. minu arvates liigub riik õiges suunas. ning te võite kindlasti loota meie toetusele, kui see peaks vajalik olema, aga loomu-, loomulikult peab Maroko oma probleemid ise lahendama, Maroko inimesed ja Maroko institutsioonid. nüüd võttes arvesse, mida proua Neits ütles, siis üks tundlikumaid küsimusi demokraatias üldse on sõnavabadus, meediavabadus. ma tean, et Maroko jaoks on see küsimus mõneti vastuoluline viimastel aastatel olnud. on vangistatud ajakirjanikke, mõned ajakirjanikud on läinud eksiili. vahest minister selgitaks seda aspekti reformist. veel üks keeruline küsimus, mis on Maroko jaoks, ma tean, väga eriti tundlik, nimelt Lääne-Sahara. Maroko jaoks on see osa nende territooriumist, rahvusvaheline üldsus, ÜRO aga arvab, et tegemist on te-, territooriumiga, kus ei ole päris lõpule viidud dekoloniseerimise protsess, vahest selgitate, sest demokraatlik reform, täielik demokraatia on ainult võimalik siis, kui ka see tundlik küsimus lahendatakse. niisiis, härra minister, need olid minu peamised mured, minu küsimused, suur tänu veel kord, et te meie komisjoni ette täna tulite suur tänu, härra Jaanet. härra Preeda äh,. suur aitäh, äh, härra esimees, härra minister, lugupeetud saadikud, härra suursaadik. tahaksin esmalt tänada teid sõnavõtu eest ja muidugi tahaksin tervitada ka Muhamed kuuenda Maroko kuninga kõnet äh, põhiseadusliku projekti kohta. ma tean, et seda projekti on oodatud pikka aega. kolleegidega viibisime me parlamentaarse komisjoni visiidil Marokos ning äh, toona juba sellest projektist räägiti, ma usun, et seda projekti on oodatud mujalgi väljaspool Marokot. tahaksin ütelda, et minu jaoks on tegemist olulise sammuga riigi demokratiseerimisel. seda demokratiseerimist äh, lubati Maroko rahvale juba enne seda, mida me nimetame nüüd äh, Araabia maailma kevadeks. tegemist on tõendiga sellest, et ega, et Araabia maailmas on samuti võimalik muutusi läbi viia poliitilises plaanis rahumeelselt ma arvan, et see võimaldab äh, võrrelda erinevaid muutusi kogu selles piirkonnas, kogu Araabia maailmas. muidugi mõista ma ei saa täielikku hinnangut anda kõikidele tehtud muutustele, tegemist on põhiseadusega, mis muutub palju pikemaks, kokku on sada kaheksakümmend artiklit, nüüd enne oli neid sada kaheksa aga ma tahaksin siiski rõhku panna teatud aspektidele. esmalt sellele, et ma leian, et tegemist on olukorraga, kus kuningas on nüüd sõna võtnud täiesti uue poliitilise süsteemi osas, tegemist on Marokole omase poliitilise süsteemiga, mida mujal ei ole. viidatakse otseselt ka koostöö tõhustamisele Euro-Vahemere piirkonnas tegemist on äh, päris ainulaadse äh, sättega põhiseaduslikul äh, maastikul selles piirkonnas. ja me näeme, et Maroko jaoks on Euroopa tõesti oluline. lisaks selle on ka põhiõiguste ja vabaduste osas mitmeid uusi sätteid ma leian, et tegemist on väga hea märguandega. tahaksin samuti juhtida tähelepanu sellele, et Inimõiguste Komisjon on nüüd põhiseaduses ära mainitud. me oleme kohtunud oma töös nendega Mar äh, Marokos ja ma leian, et äh, nüüd äh, see, et see institutsioon äh, leiab tuge ka konstitutsioonist, on jällegi väga positiivseks märgiks. samuti tahaksin tervitada kõiki sätteid, mis puudutavad äh, sugudevahelist võrdsust ning äh, võrdõiguslikkuse edendamise mehhanismi loomist. ma arvan, et tegemist on jällegi millegi väga olulisega. siin räägiti ka teatud vastuoludest, osad on väitnud, et tegemist on eh, sellise režiimiga, mis eh, sarnaneb eh, viienda Prantsusmaa vabariigiga, ainult valimisi ei ole iga viie aasta tagant, teised jälle väidavad, et siin ei ole mingit, on ka palju kriitikat. nimelt on osad tahtnud, et kuninga poliitiline roll täiesti kaoks, aga ma usun, et võimude selgem lahusus ning peaministri äh, suurem pädevus on samuti tagatud. samuti tervitan õigussüsteemi lahkulöömist ja see jällegi äh, siis loodetavasti tagab kogu kohtusüsteemi sõltumatuse. ma olen ise koos kolleeg Abdel Ahmad Amuniga töötanud äh, selle kallal ja me leiame, et see, et see on põhiseaduses ära toodud, on eriti oluline. ja lõpetuseks tahaksin teha veel kolm märkust, tegemist on jällegi ka küsimustega. esmalt tahaksin küsida arutelu kohta. kuningas äh, viitas sellele, et on juba toimunud väga tõsiseid arutelusid, aga enne referendumit leiab siiski aset äh, referendumil on siiski veel aega ja kuidas te kujutate ette, kuidas te näete kogu arutelu projekti ümber referendumini? kuidas korraldatakse arutelud enne referendumit ja teiseks ka mu kolleeg liberaalidest küsis äh, valimistel osalemise kohta. me teame kõik, et väga madal osalus äh, viimastel valimistel on murettekitav kas te usute, et nüüd, kuna äh, on suurt huvi näidatud üles muutuste vastu, et sellega kaasneb ka suurem osalemine valimistel. ma arvan, et see on oluline, sellepärast et no muidugi mõista, keegi ei kujuta praegu ette olukorda, kus referendumil projekt läbi ei läheks. ja viimaseks meeleavaldajate kaasamine, me te-, näeme ju, et kahekümnenda veebruari liikumise meeleavaldused jätkuvad, nad ei ole maha rahunenud ja ma tahaksin küsida selle kohta, kuidas te plaanite selle liikumise kaasata? kas te loodate, et ka nemad liituvad teiega, aitäh? Grazie, onorevole Preda. Onorevole Jeegel. suur tänu, härra Preda. proua Jeegla suur tänu, esimees, härra minister. mul on hoopis teist laadi küsimus. aga kuna mulle anti see võimalus täna, siis ma leidsin, et on oluline see esitada, ma vabandan oma hilinemise pärast. Euroopas praegu arutatakse kaubanduslepingut Marokoga ja äh, meil paluti lähipäevadel selle kohta arvamus vastu võtta ja me peame ütlema Euroopa Parlamendis oma jah või ei sõna kaubanduslepingule. ma näen, et Maroko on teinud olulisi samme. märkimisväärseid samme positiivsete muutuste suunas. mainiti Lääne-Saharat ja ma arvan, et Äh, see on ka üks äh, oluline küsimus kaubanduslepingu üle käivas arutelus. ja mul on küsimus ja ma soovin ka teiepoolset nõuannet no,. kas on õige äh, nüüd lõpule viia läbirääkimised ja kiita heaks kaubanduslepe või see tagasi lükata, tundub, et ilmselt see kiidetakse heaks või arvestades muutuvaid poliitilisi tingimusi, kas me peaksime jätkama läbirääkimisi natuke teistelt alustelt, et tagada positiivne lahendus mõlemale osapoolele, ka Maroko osapoolele, sest meie jaoks on oluline, et teie maa rahvas, töötajad saavad kasu kaubanduslepingust piirkondades, maapiirkondades. me loodame positiivset tulemust ja kaubanduslepingu sõlmimise tagajärjel hakkab sinna rohkem raha voolama. milline on teie hinnang sellele kaubanduslepingule? ja nüüd ma annaksin sõna kolmele inimesele, kes on äärmiselt tähtsad, kes on täna kohal pärastlõunal ja esindavad natuke teistsugust seisukohta võrreldes valitsuse seisukohale. kaks inimest esindavad opositsioonierakonda, eh, parlamendiliige ja õigluse ning arengu erakonna esindaja ja teine härra Joal, kes on äh, rahvusliku ühenduse sõltumatuse erakonna peasekretär ja ma palun, et nad piirduksid viie minutiga. Sii. härra Taudi, aitäh, lugupeetud esimees, äh, sõnavõtjad ja suur tänu ka nende sõnade eest minu riigi aadressile, pean ütlema, et meie sümpaatia on vastastikune, eriti võttes arvestades seda, et paljud marokolased on äh, õppinud Euroopas, äh, räägitakse Euroopa keeli. nii et Maroko ja Euroopa vahel on nii-öelda katolik abielu sõlmitud. seega äh, Teie küsimusi on tõesti väga palju ja vastan hea meelega neile, aga ma tahaksin esmalt ütelda, et kui me räägime Maroko põhiseadusest, siis äh, on ilmselge see, et mida aeg edasi läheb, seda iseenesestmõistetavam see teile tundub. aga meie jaoks see nii ei ole, sellepärast et meie lähtume äh, varasemast põhiseadusest, mis on aastast üheksakümmend kuus meil on äh, edasijõudnud staatus Euroopaga. Mm. ma ise lähen ka Strasbourgi, nii et äh, Maroko läheneb Euroopale. ja vabakaubandusleppe allakirjutamisel kõik parteid äh, parlamendis hääletasid selle poolt. kui aga tegemist on vabakaubanduslepetega näiteks Ameerika Ühendriikidega, siis minu partei ei hääletanud selle poolt see oli Bushi ajal, nii et te mõistate, miks. seega Euroopa on meie jaoks strateegiliselt tähtis. mina olen äh, islami usuliste partei esindaja nii et äh, kui ma sõna võtan, siis ma ütlen asjad otse välja, nii nagu nad on. see, mis toimub Araabia maailmas ja kuidas see mõjutab Marokot. see mõju oleks olnud tõesti katastroofiline, kui me poleks koostöös Euroopaga algatanud demokraatlikku äh, äh, projekti. Tunees ei väärinud seda, et teda aidatakse, Egiptuse režiim samuti mitte Õnneks aga Maroko tänu koostööle Euroopaga pääses sellest olukorrast. meie sooviks on, et me liiguksime veel edasi, kui me tahame, et Maroko saaks eeskuju. alati on ju vaja kedagi, kes oleks mootoriks, nii et me peame endiselt jääma nii-öelda heaks õpilaseks. muidugi mõistame, meil ei ole sarnane põhiseadus nagu Hispaanias, aga nagu ma äsja ajakirjanikele ütlesin, me oleme araabia maailma Hispaania. me oleme araabia maailma, maailma monarhia, mis, mille põhiseadus sarnaneb eh, Hispaania põhiseadusele. ja tegemist on eh, religiooni ning ilmaliku võimu eraldamise algusega äh, nii et me näeme, et siiamaani on olnud äh, ainsaks otsustajaks ikkagi kuningas, tema sõna järgi on kõik toimunud. ta on ka sõjaväe eh, ülem, eh, see on järgmiseks sammuks, mida me üritame teha. meie eh, peaminister on vastutav aga rahva ees. Nad, valitsus ei ole enam vastutav kuninga ees, vaid ainuüksi parlamendi ees. meile oleks meeldinud veelgi kaugemale minna, küll me ka nii kaugele jõuame kui te tahate, et äh, meil oleks tegemist religioosse riigiga, eh, siis äh, peab riigi etteotsa jääma kuningas. kui aga me tahame ilmalikku riiki, Eh, siis eh, võib ju eh, Koraani tõlgendada ükskõik kes. me otsustame aga, et parem on, et parteid, poliitilised parteid tegelevad majandusega, sotsiaalsete küsimustega ning kuni kas usuküsimustega. nii et nüüd on kogu see küsimus jäetud kuninga kätesse ja meie nõustusime sellega sellepärast, et et see põhiseaduse projekt võimaldab meil Euroopale läheneda. me räägime siin demokraatiast, ka majanduslikust demokraatiast vaesus on muidugi miski, mis on probleemiks kõikidele ja sellest tulenevalt on vaja, et Maroko eh, tagaks eh, kiire majanduskasvu ja ma võin omalt poolt ütelda, et see tuleb eriti kasuks just äh, maapiirkondadele. meie eesmärgiks on roheline Maroko, väiketorumehed. me teame, et meie, äh, meil on äh, naaberriikides suur turg, me soovime ka põllumajanduskokkuleppeid, me tahame, et meie Hispaania sõbrad mõistaksid ka seda, et äh, me peame Euroopale lähenema, mina tunnen Hispaaniat alates tuhande üheksasaja seitsmekümne esimesest aastast ja me mäletame, et toona äh, Hispaania alles liitus Euroopaga. nüüd me tahame, et taoline Euroopa, kuhu on kaasatud Hispaania, äh, Portugal ja teised, et Äh, siin arvestatakse ka meiega ja meie sooviks on, et äh, meid toetatakse ja et meid mõistetakse, aitäh. Signor Daudi eh,, la parola al signor. suur tänu, härra Daudi. järgmisena härra Muhamed Arjur, kes on, nagu ma ütlesin, on rahvusliku ühtsuse äh, erakonna äh, asepeasekretär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 suur aitäh, äh, härra esimees, äh, teie ekstsellents, tahaksin teid tänada selle eest, selle suure au eest, mis te olete osutanud äh, mu kolleegidele ja, ja mulle meid vastu võttes siin. tuleb ütelda, et me oleme tulnud siia selleks, et teile selgitada meie sügavat veendumust sellest, et Maroko praegu läbib revolutsioonilisi sügavaid ajaloolisi muutusi. mul on olnud õnn ja au äh, Maroko poliitilist protsessi, äh, protsessiga kaasas käia, ma olen võidelnud äh, inimõiguste eest, olen olnud saadik, olen olnud ka üleminekuvalitsuses ning ma olen olnud ka kodanikuühiskonna esindajaks hoolimata kõikidest edusammudest on meil olnud aga väga suuri raskusi veenmaks Maroko noorsugu ja selgitamaks neile, et nad peavad liituma poliitiliste protsessidega. meie noorus ei mõista valimise, valimiste mõju ja tähtsust. tekkis küsimus, milleks hääletada, miks poliitikat teha, miks äh, investeerida ennast. uus reform nüüd aga pakub vastuseid ja võimaldab meil veenda noorsugu selles, et hääletades ja poliitikas osaledes on võimalik muutusi läbi viia, on võimalik poliitilistes valikutes ähm, ja ka peaministri ametisse nimetamisel oma sõna sekka ütelda väga oluline on pöörata tähelepanu sellele, millised muutused kaasnevad põhiseadusega, täidesaatev võim on üle läinud äh, peaministrile, tegemist on selge sõnumiga meie noorsoole, et nad äh, investeeriksid ennast poliitikasse, et nad äh, muudaksid lööklaused ja meeleavaldused, kahekümnenda veebruari meeleavaldused kodaniku algatuseks. nii et läbi valimiste saaksid nad maha hääletada kõik need, kes neile ei sobi. ma tahaksin tervitada siin tema majesteedi Muhamed kuue julgust ja pealehakkamist, kes suutis ennetada mm, tekkinud olukorda ja vastata noorte ootustele tahaksin vastata ka siin tõstatatud küsimusele. Maroko praegu on ähm, väga heas olukorras, tulemaks välja niivõrd okkalisest, äh, leidmaks lahendusi niivõrd okkalistele küsimustele. ja muidugi mõista, me tahame ähm, arvestada ka oma Alžeeria vendade probleemidega ning oleme valmis pakkuma suurt autonoomiat neile. uue põhiseaduse äh, ülesehitus on selline, mis pakub konstitutsionaalset raamistikku, õiguslikku raamistikku sellele autonoomia projektile. läbirääkimised äh, mitteametlikult jätkuvad, voorud järgnevad üksteisele, kahjuks aga nii, oleme täheldanud äh, teiselt poolt Alžeeria vendade poolt sarnast poliitilist tahet et äh, see oluline protsess võiks lõpule jõuda. tegemist on suure võimalusega meie jaoks, piirkonna jaoks. Araabia kevad äh, toimus ning Magrebi riigid, äh, Araab, Magrebi Araabia peab olema demokraatlikus, kodanikel on sõnaõigus ja vabadused ja ma loodan väga, et taoline Maroko tahe ja pealehakkamine leiab positiivset vastukaja ka mujal ning et me jõuame demokraatliku Alžeeriani, demokraatliku Marokoni ning ähm, demokraatlike Magribi riikideni. tegemist on olulise võimalusega muidugi mõista tahaksin väljendada ka uhkust eh, põhiseaduse osas, eh, sest et selles edendatakse võrdõiguslikkust ning kaitstakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele kõiki õigusi ja põhivabadusi ning antakse ülim eh, tähtsus põhiseadusele. suur tänu ja ma annan veel kord sõna härra Dres Meremetsali, kes on Maroko Inimõiguste Nõukogu esimees. suur aitäh! ma teeksin neli erinevat kommentaari. esmalt kommenteeriksin arutelu, mis puudutab põhiseadust ning referendumi ettevalmistamist. ministrite nõukogu võttis vastu dekreedi reedel, samal ajal kui kuningas kõnet pidas. ning äh, selle dekreedi kohaselt kõikidel parteidel saab olema võimalus meedias ähm, oma arvamusi selgitada, lisaks äh, siis kõikidele küllakutsetele äh, avaliku ja erameedia poolt. ja ähm, eile veel ka opositsiooniliikmed osalesid pooleteistetunnises arutelus televisioonis. tahaksin samuti selgitada kahekümnenda veebruari liikumise kohta esitatud küsimusi. osad äh, selle liikumise esindajatest on väljendanud oma vastuseisu uuele põhiseaduslikule projektile. Äh, meie jaoks on siin tegemist pluralismi äh, näitega väga, palju hullem oleks olnud see kui, kui sada protsenti elanikkonnast oleks ütelnud, et kõik on korras ja midagi polegi enam arutada tahaksin samuti meelde tuletada, sest et äh, mul on olnud au olla ka konsultatiivse komisjoni liikmeks, äh, kes põhiseadusliku projekti mm, koostas, mida hiljem muutsid siis parteid. tahaksin meelde tuletada, et komisjon sai sada kaheksakümmend viis memorandumit. meil on kolmkümmend kolm parteid, viis ametiühingut see tähendab seda, et sada nelikümmend kaheksa memorandumit tulid Maroko kodanikuühiskonnalt. ja mõistmaks Marokos toimuvat, eh, tuleb arvestada sellega, et meil on pluralistlik kodanikuühiskond, mille hulka kuulub ka kahekümnenda veebruari liikumine. aga me ei saa piirduda siin ainult sellega, et räägime kahekümnenda veebruari eh, liikumisest nüüd, mis puudutab meievahelisi vastuolusid, sest meie leiame, et äh, põhiseaduslikku projekti on vaja toetada ja meie kahekümnenda veebruari liikumise esindajatega arutamegi neid küsimusi, kus me leiame, et tuleb edasi liikuda. tuletan meelde, et äh, see projekt on äh, avanud teed ka põhiseaduse ülevaatamiseks ehk teisisõnu parlament saab arutada põhiseaduse läbivaatamist. nii et me näeme, tegemist on demokraatliku, pluralistliku osaluspõhimõttega ning veel äh, südametunnistuse vabaduse kohta. Äh, põhiseaduses on ette nähtud äh, vabalt val-, vabalt valida usk, aga ei ole selgelt välja toodud südametunnistusvabadus. mõttevabadus on kirjas põhiseaduses. ja mittediskrimineerimise põhimõte ka, ükskõik mis põhjus sellel on, kas äh, äh, või usk ning rahvusvaheliste inimõiguste äh, primaarsus on samuti kirjas põhiseaduses. ja seaduse ja põhiseadusliku kohtu asi on tõlgendada seda, aga mittediskrimineerimise põhimõte on kirjas ning äh, rahvusvahelise õiguse mm, primaarsus on samuti ära toodud. ja veel viimaseks, härra minister äh, sissejuhatavas sõnavõtus rääkis äh, Maroko demokraatlikust protsessist ja ma usun, et kuni Araabia kevadeni oli Maroko isoleeritud. Araabia kevad aga on viinud selleni, et nüüd meil on piirkonnast liitlasi ja ma arvan, et see on üheks peamiseks aspektiks siin. lisaks Maroko reformile, mille osas me oleksime võinud pikalt arutleda, kas ta on piisav ja kas ta on piisavalt kiire, see arutelu leidis ka Marokos aset. nüüd aga me näeme liikumisi ja me loodame, et meie vendi säästetakse ning et jõutakse poliitiliste rahumeelsete reformideni. igastahes Äh, Vahemere lõunakaldal on nüüd äh, soodsam kliima, mis ühe vastu aitab kaasa. Grazie, signor Yazami, lasciamo la parola. suur tänu, härra Yazami ja järgmisena saab sõna härra Mine. ja meil on aega kuni poole viieni ja kui vajalik ka hiljem, siis annan teile võimaluse vastata küsimustele. Äh, suur aitäh! Les interventions de mes amis ne m'ont pas laissé beaucoup de choses à rajouter. Eh, minu sõprade sõnavõtud olid nii põhjalikud, et mul ei olegi midagi suurt lisada. aga ma tahaksin eh, siiski peatuda teatud eh, punktidel ja vastata küsimustele. mis puudutab Sahara ja lepingute küsimust Hara. Nous ne connaissons aucune, aucun accord euh, qui aborde le sujet du äh, me ei ole teadlikud ühestki lepingust, mis seda küsimust äh, kätkeks. Need lepped, mis meid seovad Euroopaga, on lepped, mis puudutavad Maroko ja Euroopa huve. Sahara probleem on probleem, mida käsitleb äh, Julgeolekunõukogu. Maroko äh, kohaldab täiesti määral äh, ÜRO resolutsioone. كلها أثر على هذا الموضوع بشكل إيجابي. Et on espère que ja me loodame, et demokraatia tuuled, mis puhuvad Araabia riikides, mõjutavad ka positiivselt seda küsimust. me loodame samuti, et autonoomia küsimust, autonoomia küsimus leiab positiivse lahenduse. فنعتقد أنه اتفاق يراعي مصالح المغرب ومصالح أوروبا ونأمل أن يعجل البرلمان الأوروبي بخروجه الوجود par rapport aux accords agricoles. Need põllumajanduslepete kohta tegemist on lepetega, mis teenivad nii Euroopa kui Maroko huve ja me loodame, et parlament kiirendab äh, leppe heakskiitmist. Quant à la question de la liberté donc de presse. mis puudutab ajakirjandusvabadust. أثير نقاش في المدة الأخيرة حول هذا الموضوع. Il est certain que... on selge, et hiljuti on seda küsimust arutatud. jõus põhiseadus. والحقوق المنصوص والقواعد الموجودة فيه فيما يتعلق بحرية الصحافة. Et par rapport donc au ja vabaduste ja õiguste osas ja kõige selle osas, mis konstitutsioonis äh, on äh, kirjas ajakirjandusvabaduse kohta ja õiguse kohta äh, informatsioonile juurde pääseda. Äh, seob meid kõiki. أن نراجع قانون الصحافة بما يقوي الحريات. Nous amène tous donc partis politiques. ja kõik parteid, valitsus ja parlament peavad selle küsimusega tegelema. ja me peame jõudma sellise olukorrani, kus tagatakse ajakirjandusvabadus. me loodame samuti, et põhiseaduse projekt va donner de nouveau donc le euh, plus de, de crédit à la politique dans muudab äh, usaldusväärsemaks kogu poliitika riigis. Aussi pour le äh, euh, travail, l'activité donc. samuti muudab, äh, suurendab parteide usaldatavust. المواطن على المشاركة في العملية السياسية. Les règles qui sont inscrites. Need reeglid, need eeskirjad, mis projektis on ära toodud, motiveerivad Maroko kodanikke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 saavad äh, aru, et tänu valimistele on neil võimalik valida valitsust, on neil võimalik valida poliitilist programmi. ja samuti saavad nad mõjutada seeläbi valitsuse moodustamist. من الزمن في المغرب ابتعد فيها المواطن عن السياسه aastakümneid on Marokos olnud olukord, kus kodanikud on poliitikast kõrvale hoidnud. osalusmäär, madal osalusmäär valimistel. الدستور الجديد سيحفز الشباب وهو ما لاحظتم في شباب 20 فبراير Donc, euh, on espère euh, aussi que... me loodame, et uus põhiseadus motiveerib noori osalema rohkem valimistel. الشباب اليوم لابد أن ينتقل من التعبير من خلال المظاهرات إلى التعبير من خلال المشاركة السياسية ديالو La jeunesse marocaine doit maintenant Maroko noorus peab nüüd meeleavaldustelt edasi liikuma ning osalema hakkama aktiivselt demokraatlikus protsessis. نأمل äh,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 demokraatia ülesehitamisel ja arenguprogrammides. partner, kellega me oleme ka naabruspoliitikat ellu viinud. ja Euroopa on meile andnud ka edasijõudnud staatuse. Euh, من أجل الديمقراطية في مجلس أوروبا. Et qui nous accordera maintenant le... Yeah. Äh, Euroopa meile andmas nüüd äh, partnerlust, pakkumas meile partnerlust ka demokraatia teel Euroopa Nõukogus. Nous espérons rester le modèle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 قانون تنظيم ja me lubame, et me ei piirdu mitte ainult põhiseaduslike reformidega, vaid nagu projektist ka välja tuleb, viiakse, luuakse poliitiliste reformide töökoda ja muudetakse veel ligikaudu kahtekümmet orgaanilist seadust. veel kord suur aitäh tähelepanu eest ja toetuse eest. Grazie, signor ministro, grazie ai suur tänu, minister, suur tänu meie sõpradele kes võtsid sõna ja esindasid erinevaid seisukohti ja arvamusi Marokost. me olime väga huvitatud sellest, et saada ülevaate nendest erinevatest seisukohtadest, kuid me nõustume sellega, et teil on sama eesmärk nagu meil ja me loodame, et see eesmärk saavutatakse järgmiste kuude jooksul, et me saaks olema kindlad, et teie riik saab olema araabia maailma juhtriigiks ja te liigute edasi kuninga äh, poolt paika pandud põhiseadusliku monarhia teed mööda. suur tänu teile ja turvalist tagasi pöördunud Marokosse ja ma loodan, et äh, üsna pea te tähistate uut sammu demokraatia suunal äh, rahvahääletusel, mida te korraldate. suur tänu ja ma loodan peatse kohtumiseni. Merci, merci beaucoup.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 Bene, allora cari colleghi, abbiamo... kallid kolleegid, me ootasime paar minutit. kuna meil on täna üsna palju veel päevakorrast punkte, oleks hea, kui me õigeaegselt alustaksime arvamuste vahetusega meie lugupeetud külalise härra Nicolas Vestkotiga kes on Euroopa Välisteenistuse Aafrika küsimuste eest vastutav tegevdirektor. me viimati kohtusime temaga aprillikuus ja tänane arvamuste vahetus äh, toimub härra Deva juhtimisel. tegelikult me juhime seda koos härra Devaga kes on Arengukomisjoni aseesimees ja ma annan talle sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks hetke pärast. ma tahaksin esile tõsta meie ühised huvivaldkonnad. ja härra Deva just saabus saali, tere tulemast, härra Deva. meid huvitab olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis sest paari kuu pärast toimuvad seal presidendivalimised, konkreetsemalt novembrikuus. ja me veel ei tea, kas me oma poolt, Euroopa Liidu poolt sellesse riiki ka oma valimisvaatlusmissiooni saadame või mitte. tegemist on hetkel vastuolulise küsimusega, mitmeti vastuolulisega, arvestades Äh, missiooniga kaasnevaid kulutusi ja eelarvekärbeid, võib-olla sellel on ka mingi praktilise alternatiiv, võib-olla meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid äh, kõigi jaoks. järgmisena no, huvitab meid olukord Sudaanis ja täpsemalt Abie piirkond ja humanitaarolukord selles piirkonnas ja Lõuna-Sudaan, mis kavatseb äh, üheksandal juulil oma iseseisvuse välja kuulutada ja mis hiljuti sõlmis kokkulepingu piiriala demilitariseerimiseks, lepingu Sudaaniga. ja see oligi kõik, mis ma tahtsin öelda, kui just härra Deva ei taha tõstatada täiendavaid küsimusi. ja ma annan äh, pärast härra Devat härra Veskotele sõna. Thank you uh,, Mr Chairman. It's always very delightful to co-chair suur tänu, härra esimees, alati on meeldiv siin teiega koos koosolekut juhatada. tahaksin teile meelde tuletada, et juulis sünnib uus rahvus, kellel on väga tarvis meie toetust üheta-, ehitamaks tõeliselt see rahvus ülesse. mina olen, olin ka riigi ülesehitustöö alase raporti raportöör, mille parlament kaks aastat tagasi üles võt-, äh, vastu võttis. ÜRO lõi kahe tuhande viiendal aastal riigi ülesehitustöö alase komitee, mis peaks toimuma siis pärast konflikte. Lõuna-Sudaan on klassikaline näide sellest, milline võimalus on Euroopa Liidul näidata, mida Euroopa Liidu pehme võim üldse tähendab. kui me turgutame seda riigimaimukest, et ta kasvaks üles tõeliseks riigiks. tegemist on tegemist pole otseselt äh, päris testiga Lõuna-Sudaani jaoks, vaid, äh, aga kindlasti on see testiks Lissaboni järgsele Euroopa Liidule, et me aitaksime Lõuna-Sudaanil oma potentsiaali täielikult ära kasutada, seega see on võimalus meile ning meie võrdsetele partneritele Lõuna-Sudaanis. suur tänu, härra Teeva! nende huvitavate kommentaaride eest. nüüd saab sõna meie külaline ja raportöör. Uh, thank you, Mr Chairman and uh, it's a pleasure to be back. suur tänu. ma üritan teha lühidalt. mind huvitavad eelkõige teie küsimused. ma kirjeldan lühidalt praegust olukorda Sudaanis ning Kongo Demokraatlikus Vabariigis. kõigepealt Sudaan. nagu teie kaasesimees ütles läheneb äh, Sudaan, Lõuna-Sudaani iseseisvumisele üheksandal juulil pärast jaanuari referendumit. nii, ning seal tseremoonial esindab meid meie kõrgesindaja. see näitab, kui oluliseks meie peame seda arengut ning näitab, kuidas me toetame seda kõikehõlmavat rahulepingut. tuleb tunnistada, et olukord on keerulisem, kui kõik lootsid iseseisvuse lähenedes. viimase kuu aja jooksul on puhkenud tõsine, tõsised konfliktid mm, ning on tõsine oht, et olukord süveneb. progressiivselt on, hakkas olukord öö, halvenema siis, kui äh, Põhja-Sudaani väed ei lubanud toiduabi jõudmist Tšuubasse Lõuna-Sudaanis. sellele järgnesid mitmed relvastatud konfliktid ning tulemus oli see, et Sudaani relvajõud liikusid sisse Abeis piirkonda ning surusid Lõuna-Sudaani jõud sealt välja pommitati tsiviilelanikke ning Abiei piirkonnast põe, põgenes vähemalt sada tuhat inimest ning Lõuna-Kordofaanist põgenes veel vähemalt kuuskümmend tuhat inimest Lõuna-Sudaani. Lõuna-Kordofaanis on nüüd ka puhkenud tulevahetus, ennem oli selline väga õrn vaherahu seal. Kadugli Lõuna-Kordofani pealinna juures on ka väga keeruline olukord. tehtud on väga tõsiseid diplomaatilisi jõupingutusi president Mbeki Aafrika Liidu poolt ning samuti on pingutanud ÜRO peasekretäri esindaja Rosalind Marston, meie eriesindaja, USA eriesindaja on pingutanud ning astutud on seeläbi kaks sammu edasi. kõigepealt eile Addis Abebas sõlmi-, sõlmiti kokkulepe Khartoumi ning Lõuna-Sudaani valitsuse vahel relvarahu ning abiei demilitariseerimise asjus. etiooplased on lubanud saata sinna rahuvalvejõud, kes peaks tagama patiseisu ajal rahu abieis ning mõlemad pooled on lubanud oma väed välja tõmmata. kokkulepe on sõlmitud, aga seda pole veel ellu rakendatud ning meie nüüd toetame etiooplasi ning läbirääkijaid, tagamaks, et see kokkulepe võimalikult kiiresti ellu rakendataks. et olukord leevenduks ning inimesed saaksid koju naasta, sest see on väga tähtis. teiseks, tänu jällegi Kaarjase ja Mbeki jõupingutustele kuulutati välja relvarahu Lõuna-Kordofaanis. nii Harun, sealne, sealne kuberner ning Abdulaziz, SPLA ähm, liider, leppisid kokku relvarahus, aga olukord on endiselt pingeline võitlus on leevenenud, aga meil on tarvis teha veel jõupingutusi läbirääkimistel, mis algavad vist täna, stabiliseerimaks ka sealset olukorda. olukord on parem kui paar päeva tagasi, aga endiselt on palju põgenikke, paljud inimesed on sunnitud kodust lahkuma. samas aga peame me nägema ikkagi suurt pilti liigutakse endiselt äh, sõltumatuse suunas üheksand-, mis peaks toimuma üheksandal juulil ning Välisasjade Nõukogu eile oma avalduses, mida te kindlasti olete juba lugenud, rõhutas, et Euroopa Liit vaatab pikemat perspektiivi ning lepiti kokku sellises lähenemises, kus on välja toodud nii väljakutsed kui ka meetmed, mida Euroopa Liit kavatseb tarvitusele võtta konsolideerimaks olukorda nii Põhja- kui Lõuna-Sudaanis pärast iseseisvust. ning seal on välja toodud ka meie toetus, mida me mõlemale Sudaani osale tulevikus andma hakkame. Lõuna puhul liikmesriigid tulevad välja ühise tegevuskavaga ning ko-, tegutseme koordineeritult teiste doonoritega, nagu Norra, USA ja Maailmapank ning eh, me tegutseme väga koordineeritult üheskoos ning ei dubleeri üksteise tegemisi ja on paika pandud, millist piirkonda, millist valdkonda üks doonor toetab. see riik ju alustab nullist, teha on tohutult ning me oleme paika pannud siis selle kõigehõlmava lähenemise, kus on kirjas täpselt, millist abi me kavatseme anda. me avame oma esinduse nii kiiresti kui võimalik, kui kõik lepped on ratifitseeritud ning äh, esinduse, esinduse peakorter on Tšuubas. kõikehõlmavasse lähenemisse on kirja pandud ka toetus Põhja-Sudaanile, sest meie jaoks on oluline, et, et mõlemad riigid oleks elujõulised. üks jääb ellu, kui ka teine on elujõuline. ja nagu kui me härra Piebalgsiga seal kohapeal käisime, me juba ütlesime, üritame me tagada, et me jätkame suhteid Hartumiga, kui ähm, rahulepingust peetakse kinni, põgenikud naasevad ning relvarahu säilib. samas on probleemiks endiselt Darfur, vägivald jätkub seal, viimase viie-kuue kuu jooksul on põgenikke tulnud juurde veel seitsekümmend viis tuhat, me anname neile küll humanitaarabi, aga me toetame Doha läbirääkimisi, mida juhib siis Katari valitsus ning selle raames kirjutati umbes nädal aega tagasi alla kokkulepe mai lõpus, mis on aluseks järgmistele sammudele kaasatakse ka mässulised. progress on nüüd pidurdunud mai lõpust alates, me peame tagama, et läbirääkimised jätkuvad ning selle aluseks on siis see allakirjutatud dokument. nüüd äh, Suurjärvistu. kahjuks on olukord seal keerulisem. eriti idapiirkonnas, kus aastate jooksul on aset leidnud mitmed konfliktid rahu püsib, tehakse jõupingutusi taasintegreerida erinevaid armeerid- äh,, äh, relvastatud grupeeringuid äh,, asi edeneb aeglaselt, taandarengut ei ole. on täiesti nähtav progress olemas. Kigali ja Kinshasa vaheline leppimine püsib ning valitsuste vahel tundub olevat rahu. demokraatliku Kongo vaba, Kongo vabariigi puhul on kõige olulisem kahekümne kaheksanda novembri valimised. Euroopa Liit eraldab nelikümmend seitse miljonit äh, eurot toetuseks valimiskomisjonile, me teeme Marosco ja teiste doonoritega koostööd logistika asjus, tagamaks, et valimised sujuksid ning sellel nädalal läheb sinna uurimisgrupp, kes järgmisel nädalal annab siis teada, kui võimalik on sinna saata ka Euroopa valimisvaatlejad. me oleme kohtunud nii Kinshasas sõltumatu valimiskomisjoniga kui ka opositsiooniga ning nemad mõtla-, ütlevad mõlemad, et Euroopa Liit peaks saatma valimisvaatlejad. me mõistame mõlemad, et ressursse on vähe ning meie poolt, et need valimised, mida meilt soovitakse, et me vaatleks, on mitmekordistunud, samas kõik liikmesriigid on veendunud, et mingisugune valimisvaatlusmissioon on hädavajalik selleks, et toetada Kongo inimesi üleminekus demokraatliku süsteemi, süsteemi. Need valimised on häda- äh,, kriitilise tähtsusega, need on teised, kui need äh, toimu-, kui nad on edukamad kui eelmine, siis on kõik hästi. Nigeerias näiteks nii juhtus, äh, teise vooru valimised olid paremad kui esimese vooru omad ning asi arenes kui aga seal läheb nüüd halvasti, siis võib kogu see kaardimaja kokku kukkuda. ma külastasin Kongo Demokraatlikku Vabariiki kaks nädalat tagasi, ma kohtusin opositsiooni esindajatega, neil oli teatud probleeme valimiste ettevalmistamisega, ma kohtusin ka valimiskomisjoni ja selle esimehega ning ma olen üsna kindel, et nad teevad nii head tööd, kui see üldse äh, nendes tingimustes on võimalik. valimisseadus, mille üle vaieldi, kui ma seal kohal olin, ning mis nüüdseks peaks olema parlamendis vastu võetud, on nüüd uudsel kujul palju parem, kui ta oleks võinud olla, mitmed valitsuse poolt äh, esitatud muudatusettepanekud, mis oleks moonutanud seda dokumenti, lükati parlamendis tagasi. niisiis, kuigi see ajakava on väga tihe, olukord ei ole täiuslik, olen ma optimistlikult meelestatud selles osas, et Kongos toimuvad kahekümne kaheksandal novembril valimised ning et seal on üsna suur võimalus, et nad toimuvad ka hästi. meie aga peame aktiivselt tagama, et nii ka juhtuks. me peame andma oma arenguabi sellele riigile jälgisin ka selle programmi tegutsemist koha peal. aga väljakutseid on endiselt palju. me ole-, me uurin-, leidnud mitmeid võimalusi, kuidas anda arenguabi nii, et inimesed seal tõesti sellest kasu saaksid. see puudutab eriti tulevikku ning eriti probleeme, mis on seotud õigusriigiga, sektoriaalse vägivallaga ning me peame parandama ka riigi juhtimisinstitutsioone. me peame parandama nii aruand-, vast-, vastutust kui ka Kongo valitsusinstitutsioonide tõhusust. ja selleks peame me pingutama tulevikus rohkem. Molte grazie, eh, doktor Westcott, eh, initsia-. suur tänu härra Veskalt ja alustame nüüd mõttevahetusega ja esimesena saab sõna härra Danjean, kes on julgeoleku kaitse alakomisjoni esimees. Teil on kolm minutit. suur tänu, suur tänu selle äh, sõnavõtu eest Sudaani teemal. härra Veskot, ma tahaksin konkreetselt küsida äh, poliitilise aspekti suhtes kui me räägime ühisest julgeolekust ja kaitse eh, teemast, seda küsimust on tõstatatud ka nõukogus eh, selle üldise lähenemise kontekstis, millele ka teie vihjasite. mitte niivõrd nõusuks selles mõttes, et olla puhver jõuks lõuna ja põhja vahel, et konflikte ära hoida, vaid rohkem rõhuasutusega koolitusele, konsultatsiooniteenustele Lõuna-Sudaani jaoks kas te mõtlete sellele, kas te peate seda realistlikuks ja kas see on ka soovitav? kas ka teie äh, partnerid Lõuna-Sudaanis seda soovivad ja soovivad, et need aspektid oleksid ka Sudaani suunalise Euroopa poliitikasse lõimitud. Äh, Kongo demokraatlikust vabariigist, millest te rääkisite oma sõnavõtu lõpuosas Äh, kui me anname hinnangu kahele missioonile, mida Euroopa Liit peab, sõjalisele ja politseimissioonile, ja kui me räägime, milline saaks olema meie suurem roll äh, politseimissiooni toetamisel valimisprotsessi äh, ja ajal, kas see on ka soovitav? suur tänu! proua Brandner kolmeks minutiks suur tänu ja suur tänu, härra Veskot, et te siia tulite. mul on mitu küsimust nagu kolleegil Dažel Sudaani kohta. me oleme kuulnud kavadest äh, äh, äh missiooni saatmiseks Juba lennujaama politseimissiooni saatmiseks ja mul on kaks küsimust selline. mis on sellise missiooni missioon, mida peaksid Euroopa politseinikud selles lennujaamas tegema ja kui kauaks neid seal vajatakse? see oli siis mu küsimus Sudaani kohta, kui te täpsustaksite ja selgitaksite oma kavasid. Kongo kohta, äh, kas te võiksite täpsemalt anda oma hinnangu kahe missioonile ja kuidas need kaks missiooni koos toimivad? kas nad teevad koostööd ka meie teiste esindajatega seal? ja nagu ma saan aru, Euroopa Liidu eriesindaja esindus sealt suletakse juuni lõpus, sellel töötajad ei tea, mis neid tulevikus ootavad see ei ole minu arvates rahuldav lahendus, me peame mõtlema ka piirkondliku mõõtmele, kui te oleksite nii kena ja räägiksite ka sellest küsimusest. suur tänu. härra Watson kolmeks minutiks. suur tänu. suur tänu, esimees. ma ei vaja kolme minutit ma tahtsin küsida ja ma vabandan juba ette, et ma ei olnud äh, härra Veskoti sõnavõtu alguses kohal. ma tahaksin küsida, milline on olukord äh, Euroopa Liidu eriesindajaga Suur-Järvistu piirkonda, kas on õige, et see eriesindaja kutsutakse tagasi ja see esindus suletakse? ja kui see nii on, siis milliseid samme tehakse selleks, et äh, kinnitada selle piirkonna inimestele, et me ei loobu äh, oma koostööst nendega. suur tänu, härra Watson. härra Lösing äh,, proua Lösing, kolm minutit. suur tänu ja suur tänu selle sõnavõtu eest valimistest Kongos. ma küsiksin konkreetsema küsimuse meie äh, kavandatud abi valimisprotsessile. Te rääkisite valimisvaatlusmissioonist ja ma tahaksin täpsemalt teada, kuidas komisjon kavatseb toetada valimisprotsessi äh, rahaliselt või materiaalselt kas te kavandate ka julgeolekumissiooni või mingeid muid missioone? ja kas see abi ja toetus jaguneb võrdselt kõikidele osapooltele? Sudaani puhul te rääkisite seitsme tuhande mehelisest jõust kas teil on tehtud ka mingeid konkreetseid lubadusi ähm, äh, jõudude koosseisu kohta ja mitu sõjaväelast, millistest riikidest? ja teine küsimus, milline saab olema selle kontingendi praktiline ülesanne? kas nad peaksid abistama Lõuna-Sudaani vabastusarmeed, kus nad asuvad tegutsema, kas piiri või teistes piirkondades. kas te kavatsete äh, sellist missiooni saata Lõuna-Sudaani ja kui, siis millal ja kui suures äh, kui suur see missioon saab olema, kui palju Euroopa Liit oma poolt rahalisi vahendeid eraldab, millistes summades ja mis eesmärgil? suur tänu, proua Lösing, härra Preda, kolmeks minutiks suur tänu, esimees ja ma tänan ka härra Veskoti tema ettekande eest. Äh, Kongo Demokraatlik Vabariik. ma nõustun teiega, et valimisprotsess selles riigis on äärmiselt oluline ja erinevalt Nigeeriast on eluliselt tähtis, et see kulgeks hästi, sest tegemist on suure riigiga ning demokraatia tugevdamine ja stabiliseerimine selles riigis äh, nõuab ka hästi läbi viidud valimisi. Sudaan, kõigepealt üks kommentaar selle riigi kohta ja meenutada, et kõik ähm, me oleme äh, rahul sellega, et jaanuaris toimus rahvahääletus kuid eh, nüüd on teatud pettumus saabunud, sest me oleme tunnistajaks eh, Lõuna-Kordofaanis eh, konfliktide tekkimisele ja need ei kao ju üle kuhugi. ja sel teemal tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et nõukogu teadise sõnastuses soovitakse rahumeelset koos eksisteerimist kahe elujõulise ja jõuka riigi vahel. kõlab hästi, aga küsitav on, kas on võimalik üht, ühtegi riiki, mis vastaks sellisele kirjeldusele üles ehitada, rääkimata kahest. mu esimene küsimus, milline saab olukord olema pärast esimest juulit Lõuna-Sudaanis? Äh, kuidas on võimalik seda saavutada, arvestades relvakonflikti võimalust? kas on ka mingeid väljamaateid? sama küsimus ka Sudaani kohta. härra Abashir sõidab Hiinasse ja see on märkimisväärne poliitiline žest ja ma tahaksin kuulda ka teie kommentaari selle kavandatava külastuse kohta. suur tänu. proua Sargentini, pidage kinni kolme minuti kõneajast. Te olete väga lahke, ma ei vajagi kolme minutit, mul on ainult üks küsimus. Äh, see on seotud Kongo Demokraatliku Vabariigi äh, maopõue varadega. USA-s äh, valmistatakse seda seadust, mis tagab läbipaistvuse äh, tähtsate äh, maavarade kaubanduse jaoks ja ma tahaksin kuulda teie arvamust olukorra kohta äh, Ida-Kongos äh,, mis on seotud nende maapõuevarade kaubandusega ja see piirkond äh, rahastab ka mässulisi kas Euroopa Liit peaks äh, seda asja kaaluma ja samasuguse algatuse oma poolt tegema? tänan. suur tänu. härra Zaala, kolmeks minutiks. tänan esimees ja tänan härra Veskoti selle ettekande eest mina osalesin Euroopa Parlamendi nimel Sudaanis jaanuari alguses valimisvaatlusmissioonis ja me nägime seda eufooriat, kui suur oli rahva ootus rahvahääletusel. kuid samal ajal, kui me pidasime vestlusi nendega, kes olid võimul Lõuna-Sudaanis, me kuulsime või vähemalt me tajusime nendepoolset hirmu ja kartust, et tulevik ei saa olema kerge Sudaan, nagu ka tema naaberriigid, eh, Somaalimaa ja Tšaad on nüüd nõrgad läbi kukkunud riigid ja pole mingit alust arvata, et eh, ka Lõuna-Sudaan alustab tegevust nüüd läbikukkunud riigina. seal on sõjapealikud, mässulised, erinevad hõimud on omavahel konfliktis ja sõjapealikud ei ole kodanikuühiskonda kaasanud riigi ülesehitusse nii ÜRO kui ka välismaised doonorganisatsioonid, abiorganisatsioonid hoiavad oma abiga äh, asju käigus. mida on Euroopa välisteenistus otsustanud teha, et aidata Lõuna-Sudaanil oma riiki üles ehitada, millised on suhted Lõuna-Sudaani ja Põhja-Sudaani vahel? praegu äh, äh, on taktikepp Hiina käes, sest Hiina on üks suuremaid kaubanduspartnereid ja milline on Hiina seisukoht riigi ülesehitamisprotsessile Lõuna-Kodavides? suur tänu Äh, proua de Kaiser, kes eelmisel ja-, äh, jaanuarikuus, möödunud aasta jaanuarikuul juhtis valimismissiooni Sudaanis kolmeks minutiks. seda on liigagi palju, härra esimees, aga aitäh, jah, tõepoolest äh, kümme päeva tagasi veel ma olin Sudaanis ja ma tahaksin tervitada siinkohal kokkulepet, milleni on jõutud selle piirkonna osas, samas me muidugi teame, et tegemist on äh, tundliku äh, teemaga, see on habras alles, tegemist on olulise kokkuleppega, sest et äh, see teeb lõpu rahva ümberasustamisele ja tapmisele, samas aga on sellelgi piiratud, sellepärast et seda, see puudutab ainult Abei piirkonna äh, rahutingimusi, aga see puudutab äh, ei piire ega Lõuna- või Põhja-Sudaani kuulumist. nii et põhimõtteliselt teised probleemid on jäänud kõik lahtiseks. ja seega ongi mul teatud äh, küsimusi tekkinud seoses Lõuna-Sudaani peatse mm, iseseisvuse väljakuulutamisega. tegemist on olnud suhteliselt äh, lokaalse probleemiga, võttes arvesse nüüd teiste piirkondade probleeme, mis on olnud seotud oma rahaga, naftaga ja muuga. samas jällegi, kui selles piirkonnas kokkuleppele ei jõuta, siis meie lubadused toetada nii põhja kui lõuna poolt äh, tegelikult äh, võib-olla osutuvad väga raskeks pidada kas me saame sellesse kokkuleppesse suhtuda hea tahte avaldusena? ja kas me saame toetada mõlemat riiki või siis tuleb äh, nõuda neilt rohkem? sest et väga palju olulisi probleeme on veel lahtised, see on minu esimene küsimus kui me siin midagi ei saavuta ja sellest võimalusest kinni ei haara, siis ei ole meil enam võimalust neile survet avaldada, see on väga oluline. AB piirkonnas pidi toimuma referendum ja rahvaküsitlused ja rahvahääletused Kordovanis lõunas. kas äh, see idee on maha maetud või äh, selle üle veel räägitakse läbi? ja kolmandaks tahaksin vastata kolleegidele, kellel tekkis küsimusi. Lõuna-Sudaani kohta. nüüd üle aasta juba, alates kahe tuhande kümnenda aasta valimistest peale. me oleme näinud, kuidas selles riigis on täielikke imesid korda saadetud tehniliselt, poliitilisel, organisatoorsel tasandil ja kui meil tekkis tunne, et nüüd on kõik kaduma läinud, siis on jällegi suudetud uut hooga anda. Lõuna-Sudaani elanikel on soov oma riiki ehitada, jah, tõepoolest probleeme on, ühtegi institutsiooni ei ole, ei ole ühtegi kooli, ei ole teid, ei ole haiglaid ja korruptsioonioht on suur, aga jah, teil on õigus, härra esimees ma ei tahaks ütelda äh, juba praegu Cassandrat mängida ja ütelda, et äh, tegemist on läbikukkumisega, ma ei usu, et me peaksime selles valguses seal toimuvat hindama. suur aitäh, proua de Kaiser ja lõpetuseks saab sõna aseesimees härra Teeva. Uh, suur tänu, härra esimees. enne seda, kui ma küsin kaks küsimust Nicolaselt ja teen kokkuvõtte, aga minagi tervitaksin Graham Watsonit tema rüütliks löömise puhul, see on harukordne juhus, kus Euroopa Parlamendi saadik lüüakse rüütliks. kui tohib, ennem kokkuvõtte tegemist küsiksin paar küsimust Nikolase kohta Kongo valimis, Nikolase käest Kongo valimiste kohta. AKV ühisparlamentaarne assamblee toimus paar kuud tagasi. pärast assamblee ko-, koosolekut läksime üle jõe Brassavilli Kongos, kus kohtusime president Sassouga ning tema tundis väga muret põgenike üle, kes Kongo demokraatlikust vabariigist Brassavilli tulid ning kui asjad ei lähe täpselt nii, nagu me ootame, võib see tekitama, tekitada Kongo Brazzaville'ile väga suuri probleeme. ma ei tea, kas teil on rohkem infot selle olukorra kohta? ma tean, et seal on varem olnud põgenikega probleeme, kas need põgenikud on registreeritud, kas, kas neil on tagatud juurdepääs veele. ma tahaksin saada rohkem infot ka va valimiste ettevalmistamise kohta. teine küsimus. üks asi, mida ma tähele panin, kui ma seal käisin, on, et mõlema Kongo puhul, kuigi neil ei ole ähm, teid on neil suur, väga hämmastav transpordi, potentsiaalne transpordisüsteem jõgede kaudu, kui, aga nad ei kasuta seda ära. me peaksime neid aitama, et nad kasutaksid neid jõgesid paremini peamise transporditeena. ma ei tea, kas keegi teie ametnike hulgast uurib seda küsimust kuidas me nüüd teeme, kas te vastate kõigepealt küsimustele või soovite, et mina teeksin kokkuvõtte ennem? soovite ennem küsimustele vastata? suur tänu! ma üritan nüüd nendele küsimustele vastata, alustuseks Sudaan. küsiti sellest, millist, seda, millist toetust me anname turvasektorile. kui me jagasime kohustusi, kes annab millist abi Lõuna-Sudaanile, siis julgeolekusektoris on juhtrollis USA. samas on nad vägagi valmis kasutama ära ka teiste doonorite abi ja Euroopa Liidul on loomulikult kogemusi teatud piirkondades seal, mida me oleme valmis ka ära kasutama, andmaks abi Lõuna-Sudaani valitsusele, kui vaja. me arutasime erinevaid meetmeid peamiselt kolmes valdkonnas. nõukogus on arvamus, et me peaksime neid meetmeid tarvitusele võtma järk-järgult. kõigepealt äh, lennujaamade turvalisuse tagamine. Juba lennujaam, kui te seal olete käinud, siis on üsna lihtne koht, sellel saab olema väga raske hakkama saada nende riigijuhtidega, kes sinna üheksandal juulil saabuvad ning loomulikult peavad nad äh, hakkama ka ise lennuliiklust seal juhtima pärast üheksandat juulit see on äh, keeruline, eriti pidades silmas, kui oluline see lennutransport nendele on, sest tegemist on äh, ilma rannikuta riigiga. samuti on lennujaamad olulised, kui soovitakse tavalisi reisilendusid korraldada, lennufirmad ei korralda sinna lende, kui lennujaamu ei ole. meil on siin palju ekspertteadmisi, ning seega oleme me valmis neid aitama oma tsiviilmissiooni kaudu julgeoleku valdkonnas. peale selle jõetranspordi turvalisus ning kui vaja, saame me aidata kaasa ka piiride turvalisuse tagamisel. sellega on probleem selles, et peamiselt põhja ja lõuna vahel oleks mõistlik üles ehitada nii-öelda pehme piir, kus inimesed saavad lihtsalt üle piiri reisida. aga piir on siis olemas selleks, et koguda makse ja nii edasi. samas aga piirkondade puhul nagu Abiey on oluline, et me selgitame mõlemale poolele, kuidas see pehme piir toimib. ning meil on olemas jälle omad kogemused selles osas ning veel üks öö, äh, ÜKJP tsiviilmissioon võib sellega tegeleda. me oleme läbi rääkinud liikmesriikidega, nemad on teinud selliseid ettepanekuid, need ei ole veel kindlad plaanid, äh, nendega osas ei ole läbi räägitud ei Põhja- ega Lõuna-Sudaaniga ning loomulikult tuleb seda veel teha. aga Need on siis ühed võimalused, mida me saame sisse panna sinna toetuspaketti, mida me anname Lõuna-Sudaanile. härra Preda ütles, et me, meie eesmärgiks on luua kaks elujõulist ja jõukat riiki. asi on siin selles, et meil oli juba olemas üks mitteelujõuline riik. Sudaan sellisena, nagu ta praegu on, pole juba üle kahekümne aasta olnud elujõuline. ja seetõttu on sealsed inimesed otsustanud proovida kahe riigi lahendust. ei ole mingisugust tagatist, et see õnnestub. aga meie usume ning oleme ka mõlemale osapoolele seal öelnud, et mõlemad riigid on edukad ainult juhul, kui nad mõlemad on stabiilsed, elujõulised ja edukad. kui üks läbi kukub, kukub läbi ka teine. seetõttu on mõlema huvides tagada, et nende naaber on elujõuline, olgu see siis põhja- või lõunanaaber. ning see on ka meie kõigehõlmava lähenemise aluseks. me üritame toet-, vastu tulla mõlema poole vajadustele, tagamaks nende elujõulisus. ma nõustun täiesti sellega, et tegemist ei ole läbikukkunud riigiga, võib ka öelda, et see ei ole veel riik, sellepärast pole ta ka veel läbi kukkunud. lõunas võib näha ning see on nii ohtlik kui ka potentsiaalselt kasulik, nimelt SPLM on selline liim, mis hoiab terve Lõuna-Sudaani koos, neil on olemas struktuur, mida valitsusel endal veel ei ole see on kasulik, aga ainult siis, kui me suudame selle muuta elujõuliseks riigistruktuuriks, selle asemel, et see muutuks ühe partei riigiks. samas see on meie töö aluseks ning protsess on ju pikk. praegusel hetkel läheb suur osa Lõuna-Sudaani eelarvest SPLM-i toetuseks. doonorid aga toetavad suuresti ülejäänud valitsuse tegemisi nagu äh, haridus, tervishoid ja nii edasi. loomulikult muutused toimuvad, aga mida kiiremini me neid läbi viime, seda kiiremini saab valitsus eraldada raha institutsioonide ülesehitamiseks, sotsiaalse struktuuri kujundamiseks ning selle, see on ka meie kõikehõlmava lähenemise eesmärgiks. siin küsiti ka abiei kohta. kokkulepe, mis abiei sõlmiti eile, taastab peaaegu et staatus quo enne praegust okupatsiooni Põhja-Sudaani relvajõudude poolt. see ei tähenda, et me automaatselt liigume piiritülide lahendamise suunas abi piirkonnas. mõnes mõttes muudab see isegi olukorra raskemaks. võiks ju korraldada referendumi, aga kui pooled inimesed abieist on välja aetud ja nad ei ela enam seal, on keeruline referendumit korraldada. seetõttu peaksime me leidma mingisuguse muu lahenduse. sealset relvajõud, selgituseks tuleb siin lisada seal on kolmetasandilised äh, rahvusvahelised jõud, äh, julgeolekujõud kohal, Sudaanis siis. UNAMED loomulikult, mis mängib oma rolli, selle mandaat on selgeks määratud, äh, selgeks, kindlaks määratud ning seda uuendatakse ja pannakse kirja, milli-, mida nad peaksid tegema siis pärast Lõuna-Sudaani iseseisvust. teiseks, kokkuleppe kohaselt saab seal olema kohal ka Etioopia relvaüksus ÜRO egiidi all, mis hakkab rahu valvama abieis. siin on kriitilise tähtsusega see aspekt, et nii põhja kui lõuna võimud on nõus laskma sinna Etioopia vägesid. aga ÜRO toetab seda ja nad töötavad siis ÜRO egiidi all. ja neutraalselt ning kolmandaks siis erinev julgeolekualane toetus Lõuna-Sudaani valitsusele, julgeolekusektori reform, äh, tsiviilkontrolli loomine SPLM-i ja armee üle. veel see Hiina roll siis Sudaanis Hiina on arvatavasti iseseisvuse pidutus, pidustustel esindatud, nende majandushuvid Lõuna-Sudaanis ei ole nii suured kui Põhja-Sudaanis, aga huvid on olemas ja me jätkame nendega läbirääkimisi Lõuna-Sudaani asjus, selle stabiilsus on nende jaoks sama tähtis kui meie jaoks. Nad on, nad teatasid, et nad kutsusid president Bashiri nendele külla Euroopa Liidul on selline põhimõte, et kui mõni riik, mis on Rooma lepingu liige, kutsub härra Bashi-, al-Bashiri külla, siis me soovime, et ta arreteeritaks ning to-, toodaks rahvusvahelise tribunali ette. meie seisukoht selles osas on muutumatu. nüüd Kongo Demokraatlik Vabariik. Euroopa Liit, Liidul on seal juba omad ÜKJP operatsioonid, mis tegutsevad edasi võrdlemisi edukalt. me peame uurima, kas meie kahe operatsiooni vahel saaks luua sünergiat nii EUSEC-i kui EUPOL-i juhid peaksid omavahel läbi rääkima, me ei ole veel teinud ettepanekut nende ühendamiseks, aga me mõtleme selle peale. meie tööd hinnatakse väga. tegemist on pikema perspektiivi tööga, seda tuleb mõista. ning üleöö ei saavutata midagi. aga üldiselt peaksime me ikkagi olema edukad. ning ma arvan, et mõlemad operatsioonid peaks tulevikus jätkuma. küsiti ka eriesindaja rolli kohta Suure järvistu piirkonnas ma olen, mul on hea meel, et ma saan siin seda selgitada, sest see on tõesti natukene hägune teema. Roland van der Keer oli väga võimekas eriesindaja. ta töötas seal kuni jaanuarini käesoleval aastal. ta oli nii edukas, et ta määrati meie esinduse juhiks Lõuna-Aafrikas. pärast seda pole alalist eri-, esi-, esindajat määratud ajutiselt. see on öö, öö, sellest ajast olen ka mina siin tööl ning me oleme nüüd mõelnud selle peale, kas esi-, kas tööle panna uus eriesindaja, kaotada eriesindaja koht üldse või leida mingisugune vahevariant välisteenistuse sees ning me peaksime leidma ka selleks lisaressursse. me oleme vägagi teadlikud sellest, et olukord on muutunud nii Kongos kui Euroopa Liidus. Kongo demokraatlikus vabariigis on olukord stabiilsem kui siis, kui määrati sinna eriesindaja. kümme aastat tagasi oli seal idapiirkonnas tõsine kodusõda ning see näitab ka, kui head tööd on teinud meie eriesindaja ja teised meie esindajad seal piirkonnas. saavutatud on äh, Kinhasa ja Kigali vahel leppimine ja olukord on palju stabiilsem, kuigi mitte väga. saavutatud on nii mõndagi. teiseks, Euroopa Liidus on meil nüüd välisteenistus, mis toona ei eksisteerinud. Euroopa Liidul oli ainuke võimalus sellel ajal olukorda mõjutada seeläbi, et määratakse eriesindaja. nüüd see enam nii ei ole, meil on nüüd oma kõrge esindaja, välisteenistus ning meil on oma ressursid seal tegutsemiseks, aga oma aruandes mõist-, andsime me aru, et äh, meil on vaja äh, teha ka palju tööd piiriüleselt seal piirkonnas ning ma valmistan ette just ettepanekute kogumit liikmesriikidele selles osas, kuidas ühendada see töö, mida tegi eriesindaja, välisteenistuse tööga, mida ta praegu, mida see praegu seal teeb, selleks on vaja lisaressursse, mis kantakse üle eriesindaja ametist. ning selle asemel, et määrata uus eriesindaja, kavatseme me määrata välisesind-, välisteenistuse seest ühe koordinaatori, seeläbi saame me keskenduda ka piirkondlikele aspektidele. ning meil töötab siis ühtne meeskond nende probleemide kallal ning koordineerib erinevate delegatsioonide tööd seal piirkonnas. praegusel hetkel on meil kaks meeskonda, üks e-, eriesindaja ning teine välisteenistuse alluses seega me toome kõik välisteenistuse alluvusse ning me peame siis hakkama tegutsema äh, ebaseadusliku maavarade kaubanduse, seksuaalse vägivalla, relvastatud grupeeringutega. me peame tagama, et need jõupingutused jätkuvad. aga need ettepanekud saavad varsti valmis. nüüd need konfliktipiirkonna maavarad me teame väga hästi, mis asi on Frank Toodi akt. uurime selle tagajärgi. meil on äh, tööle pandud ka programm konfliktid, teematid ja asjad, mis on olnud õnneks üsna edukas, aga seda on raske korrata teiste maavarade puhul. me anname endale aru, et selleks, et see toimiks päriselt hästi tuleb tagada, et meil on eesmärgid selgelt sõnastatud. samas tuleb vaadata, mida, milline mõju on USA õigusaktidel. piirid on seal aga väga ebakindlad. kui eh, tulud ei ole just väga rangelt kontrollitud, nagu see teemantide puhul on, on väga keeruline öö, eh, muude maavarade puhul sellist programmi rakendada, sest see töötaks meie eesmärkide saavutamisele vastu. me pole veel lõplikku otsust teinud, aga tundub, et see on keeruline. loomulikult võitleme me maavarade kauplemise vastu, mis läbi rahastatakse relvastatud grupeeringuid. pikemas perspektiivis soovime me luua õigusriigi tõhusa riigiaparaadi toimimise. see peab olema meie peamine eesmärk ning kui me suudame seda saavutada võrdlemisi kiiresti, oleks see ideaalne. lõpetuseks, valimisprotsess, me toetame mõneti ka julgeolekut valimiste ajal, umbes kaks miljonit eurot on selleks eraldatud. me arvame, et rahumeelse ja kooskõlalise eh, õhkkonna loomine valimiste jaoks tagab ka selle, et põgenikke juurde ei tule Äh, nagu Kongo Brazzaville'i president seda kartis. Kinshasa on muidugi eriti ebastabiilne koht. aga kui me saame tagada, et valimised on rahumeelsed, siis võime üsna optimistlikult öelda, et olukord paraneb. selline toetus on loogiline ma räägin veel läbi oma arengupoliitika kolleegidega. me juba uurime neid projekte. praegu uurime projekti, mis on väärt umbes nelikümmend miljonit eurot, aga transpordi jaoks pole sellega veel tegelenud härra Tännok. Äh, ja seejärel anname sõna härra Westcottile. ma teen väga lühidalt, äh, jah, äh, väga kena on teid näha jälle, härra Westcott, väga huvipakkuv on see, et vereteemadite küsimus Briti pressis oli seoses Zimbabwega päevakorras. nüüd on läbi Dubai hakatud neid tooma Euroopa turule. ma arvan, et te olete teadlik sellest, minul on äh, kahe mõõtmega küsimus, kas te usute, et Sudaan äh, võiks olla selleks kohaks, kuhu Gaddafi äh, põgeneb, näiteks Khartoumi? ja teiseks, äh, üheksanda juuli äh, küsimus Lõuna-Sudaanis, see ei ole enam kaugel Nad on avalikult eh, välja ütelnud, et eh, tunnustavad Suma-, eh, Somaalimaad kui iseseisvat riiki. kas te olete sellest rohkem kuulnud ja mida teie sellest arvate, kas mõned teised Aafrika riigid võivad ka toetada seda ja mm, kuidas Euroopa peaks siin käituma? suur aitäh, härra Tänuke ning härra Vestkõpp, kui soovite vastata. Very quickly on uh, uh, all three points. jah, kolme punkti kohta väga lühidalt. Lõuna-Aafrikas viibisin hiljuti ja me arutasime Kimberli teemadite küsimust ja tõesti, seal on vägagi murettekitavaid küsimusi. Kinshasas on äh, küsimused praegu arutlusel ja ma ei tahaks siin hakata ette ennustama, mis sealt välja tuleb Kimberli ähm, kohtuprotsessis. ja ma ei tahaks ka spekuleerida selle üle, kus Gaddafi võiks võib-olla varjupaika saada, jätan selle teistele, aga kolmandaks, mis puudutab Somaalimaa tunnustamist, siis ma olen kuulnud jah äh, sellest, et Lõuna-Sudaan äh, plaanib tunnustada Somaalimaad. eks paistab, mis pärast üheksandat juulit saab, ma ei usu, et see oleks nüüd äh, prioriteetne nende jaoks teiste teemade kõrval. praegu me töötame koos Somaalimaa haldusüksustega, meil on seal terve rida projekte käimas ja komisjon ise ka tunneb huvi selle vastu, aga meie seisukoht on selline, et Somaalia riigi terviklikkus on oluline, me ei ole praegu seda üle vaatamas, aga kui Euroopa Liit oma seisukohti muudab, siis muidugi me oleme valmis ka oma seisukohad läbi vaatama, aga praegu ei ole selle kohta mingeid märguandeid. jah, aitäh, eh, härra Vestkott ja mina tegin sissejuhatuse ning meie aseesimees härra Teo teeb kokkuvõtte. jah, aitäh, äh, aitäh, meil tuleb kohe hääletus, nii et teen lühidalt, aga tegemist on äärmiselt olulise äh, suhtega, tegemist on äri, eriti olulise piirkonnaga nende kahe riigi puhul. mõlemad riigid on väga rikkad nafta, gaasivarude poolest ja ka mineraalide poolest ja need on vajalikud äh, majanduslikuks arenguks. seega partnerlus, mis meil on äh, nii Lõuna kui Põhja-Sudaaniga ja äh, Kongo Brassavilliga ning Kongo Demokraatliku Vabariigiga on meie jaoks väga tähtsad. et siin on meie jaoks ka võimalus, nagu ma enne ütlesin praktikas ellu rakendada seda, millest me oleme rääkinud. siin parlament, komisjon, Euroopa Liit on toetanud riigi ülesehitamist, rahvuse ülesehitamist ning teinud seda läbi välise suhete ja nüüd on tegemist meie jaoks võimalusega näitamaks maailmale, mida me suudame teha. siin tõstatati vägagi huvitavaid küsimusi ja ma lahkun siit mõteldes, kuidas me president Bashiri ja teisest küljest äh, paranes Ashtoni äh, osas käituma, kui nende ametid saavad olema sarnased pärast üheksandat juulit. see saab olema keerukaks poliitiliseks äh, küsimuseks ja kindlasti saab olema meil keerukas vältida olukorda, kus Euroopa Liidu eriesindaja ei satuks samale pildile isikuga, keda on keda on rahvusvahelisse kriminaalkohtusse kutsutud suur aitäh, suur aitäh, härra Veskat ja suur aitäh kõikidele neile, kes ähm, sõna võtsid. nüüd mõne hetke pärast jätkame hääletustega. Bene, cari colleghi, possiamo eh, dare... Eh... hästi, head kolleegid. alustame hääletusega. palun sisestage oma kaardid masinatesse ja kontrollige esmalt muidugi, kas teil kaardid kaasas on. ja enne kui läheme hääletuse juurde, tahaksin õnnitleda meie kolleegi Haudalat, kes nimetati arenguministriks oma koduriigis. Questa è l'ultima occasione in cui starà, eh, in questa, parteciperà e voterà in que- tegemist on teie viimase osalusega hääletusel meie komisjonis, nüüd ma tahaksin meie kõigi nimel tänada teid rikka ja viljaka koostöö eest. muuhulgas ka Inimõiguste Komisjoni juhina, nii et ma tänan teid kogu tehtud töö eest. Äh, Dare inizio alla sessione di voto al primo punto. ja nüüd läheme edasi hääletustega, esimene punkt Tökesi raport Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas kodanikukaitse ja humanitaarabi roll. proua Brandler palus veel sõna um,. Yes, thank you for giving me the floor, I just jah, aitäh, ma tahaksin lihtsalt äh, paluda eraldi hääletust seitsmenda muudatusettepaneku osas, sellepärast et esimene osa jätab välja sellised sõnad nagu stabiilsusinstrument ja teine osa puudutab äh, missioone, aga ma arvan, et hea oleks, kui see oleks erandi. seda ei olnud aga võimalik äh, kahjuks äh, enne nii teha, sest et siin oli ainult üks lõige. ja esimeses lõikes ma tahaksin juhtida tähelepanu, et siin ei ole tegemist õigusliku tekstiga, kui me niimoodi seda väideldame, aga ma arvan, et oleks äh, hea, kui meil oleks eraldi hääletus, see võimaldaks liikmetele äh, siis äh, nii, nagu nad soovivad hääletada Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika missioonide osas. jah, mulle on teada antud, et ka raportöör nõustub sellega, nii et mul ei ole ka selle vastu midagi, jätkame siis Äh, ja me siis korraldame eraldi hääletuse seitsmenda muudatusettepaneku osas. alustame hääletusega ja esmalt number kaks poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, äh, tagasi lükatud, neli poolt. kas te tahate kontrollida kolmandat? hästi, avame elektroonilise hääletuse, kolmas muudatusettepanek. hääletus on alanud. hääletus on suletud. kolmkümmend vastu, kakskümmend üks poolt, ka mina olen vastu. ka proua Tšernaku, nii et tagasi lükatud neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues on tagasi võetud. nüüd siis äh, kaheosaline hääletus äh, seitsmendas äh, muudatusettepanekus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa. jah, kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, tundub, et tagasi lükatud, aga siiski hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud ja siis me lisame juurde veel meie kaks äh, häält, jah. ah ei, proua Tšanaku leidis oma kaardi üles. ainult mina siis, hääletus on nüüd lõppenud, kolmkümmend kaks, äh, kolmkümmend kolm koos minuga vastu ja kakskümmend kolm poolt, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. elektrooniline hääletus kogu ettepaneku kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suure enamusega viiskümmend kolm koos minu häälega poolt ja kaks vastu, nii et heaks kiidetud, mitte ühtegi erapooletut. ja õnnitlused raportööri Tokesile ning nüüd liidu aastaeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus. ja läheme edasi hääletusega. neliteist on tagasi võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist kas, kas tahate kontrollida viieteistkümnendat? mulle tundus, et tulemus oli selge, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt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 erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üks on heaks kiidetud, seega läheme edasi kolmekümne teise juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend neli ja siin on ka suuline muudatusettepanek äh, raportöörilt äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse. kolmkümmend neli on vastu võetud, langeb ära, nüüd kaheksas poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt kas tahate kontrollida kolmekümne seitsmendat? hästi, kontrollime. ma nägin, et keegi siin vaatas, aga jah, kolmkümmend seitse kontrollime üle siis. hääletus on lõppenud. mina hääletan ka vastu, nii et kakskümmend seitse, kakskümmend seitse tagasi lükatud siis, jah? konsulteerime. <clears throat> Eh, mulle kinnitati, et jah, esimehe hääl loeb ka, nii et tagasi lükatud seega igati õigesti nõudsite kontrolli. kolmkümmend, äh, vabandust, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, üheksa suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme suuline muudatusettepanek äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa on sarnased, poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime kolmkümmend kaheksa, kolmekümne üheksandat, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis vastu kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, heaks kiidetud, kaksteist äh, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud. tulemus ei ole selge, kaksteist, äh, kontrollime üle. hääletus on lõppenud see on küll nüüd ilmselge, nelikümmend seit-, nelikümmend kaheksa poolt koos minuga, seitse vastu, heaks kiidetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd hääletame elektrooniliselt, hääletus on, lõplik hääletus, hääletus on alanud aperta la votatsioone. hääletus on alanud. siin osad kolleegid on kaardi küll masinasse pannud, aga ei ole hääletanud. hääletus on veel lahti, hääletus on lahti. hästi, hästi. Äh, siis lülitame masina uuesti sisse, hääletus on nüüd alanud. hääletame uuesti, lõplik hääletus, sest et midagi juhtus meie elektroonilise süsteemiga ja nüüd ainult kaks veel ei ole hääletanud. hääletus on lõppenud. viiskümmend poolt, üks vastu koos minu häälega. viis erapooletut hääle. seega siis heaks kiidetud suure enamusega ja õnnitlused raportöörile ja nüüd läheme edasi Onorevole Lösing, prego. kolleeg eh, Lösing. Ja, vor der folgenden Abstimmung <clears throat> möchte ich hier äh, ennem järgmist hääletust tahaksin ma siin protesteerida selle ebaseadusliku menetluskorra üle, mis puudutab parlamentaarset kontrolli ÜVJP ja ÜKJP üle, seetõttu hääletame me kõikide lõigete vastu ma võiks tuua siin terve hulga ebademokraatlikke aspekte, aga ma ei hakka seda tegema, ma arvan, et olete sellest kõik teadlikud. rõhutaksin siinkohal, et minu protest ja minu argumendid sellise menetluskorra vastu peaks kantama ka protokolli. härra Cassini. Eh, suur tänu. minagi olen segaduses AFCO esimehena tuleb tunnistada, et see resolutsioon puudutab parlamentidevahelisi suhteid ning see on AFCO pädevus, seetõttu oleks olnud mõttekas antud juhul koostööd teha. samuti on mulle öeldud, et et see küsimus jäetakse Poola eesistumise otsustada, aga see ei ole päris parlamentaarne lähenemine. samas teie olete äh, komisjoni esimees, teie peate oma hinnangu andma. härra Brock. siis härra Van Orden. ma soovisin siinkohal öelda, et härra Kassiinil on õigus, jah, AFCO peaks tegelema parlamentidevaheliste suhetega, aga siin me räägime koostööst ühis- ja välis- ja julgeolekupoliitika asjus ning see langeb meie siinse komisjoni pädevusse, seetõttu saame meie ka esitada oma arvamuse resolutsiooni näol, see ei ole vastuolus meie reeglitega. ning alati on nende küsimustega tegeletud siin komisjonis. suur tänu, härra Van Orden! suur tänu, härra esimees! ma olen üsna üllatunud selle üle, et see küsimus on väga kiirustatult meie komisjoni ette toodud. ma usun, et äh, ka siis loodan, et ka järgmistel juhtudel näidatakse saadikute vastu üles sarnast viisakust, kui meil on kiire. meil on, siin on kirjas mitmeid asju, mis ei ole õiged, näiteks räägitakse parlamendi rollist järelevalves ÜVJP ja ÜKJP puhul. kui vaadata aluslepinguid, siis võib sealt lugeda, et parlamendi roll on konsulteerida ja neid on, neid tuleb teavitada, neil on õigus ka küsimusi küsida. sellega parlamendi roll ÜVJP ja ÜKJP puhul piirdub, järelevalveõigust tal ei ole. probleem, nagu tavaliselt on asi, on siin selles, et üritatakse minna öö, äh, kaugemale parlamendi ning selle liikmete õigustest, kuigi aluslepingud ütlevad midagi muud. suur tänu, härra Tahv. härra esimees, ma tunnistan, et menetluskord on antud juhul mõneti ebatavaline, aga tõsiasi on see, et käivad läbirääkimised Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel. on oluline, et meie komisjon ning täiskogu reageeriks viimasel koosakil otsustatule ning me peame ka ette valmistama parlamenti Poola eesistumisaja Äh, jõupingutusteks äh, täitmaks äh, aluslepingus öeldud, mis puudutab parlamendivahelisi, vahelisi suhteid. vastuseks Geoffrey Van Nordenile nii palju, et parlamendil on suured eelarvepädevused ÜVJP ning ÜKJP missioonide puhul ning me ei tohiks neid unustada. täna hommikul arutasime neid küsimusi ning meile jäi mulje, et seda resolutsiooni projekti toetab üsna suur enum, enamus siin komisjonis. loomulikult need, kes ei toeta seda, võivad nüüd vastu hääletada. Bene, le vostre Eh, tore. Teie arvamused on kõik väga mõistlikud ja mõistetavad. kui meil oleks tegemist eh, tavamenetlusega, samas meil oli väga kiire. sest Poola eesistumisaja tegevuskava tutvustatakse juulikuus täiskogul Strasbourgis, seetõttu üritasime me menetlust kiirendada ning muudatusettepanekuid sai esitada väga vähese aja jooksul. samas ma jagan kolleegide muret, tegemist ei ole tavalise menetlusega ning ideaalses maailmas me sellist asja enam ei kordaks tavapärane menetlus on loomulikult teistsugune, meil oleks aega rohkem aruteludeks, esit-, muudatusettepanekute esitamiseks, oma mõtete väljendamis, väljendamiseks. samas, tegemist oli sellise hädakorras kiirloomulise menetlusega nendel põhjustel, mida ma juba, mis ma juba välja tõin hääletus Poola tegevusprogrammi üle toimub üsna pea. seega läheme hääletusega edasi, ma teen ettepaneku hääletada plokis erinevate lõigete üle koos suulise muudatusettepanekuga üks, kas sobib teile see lihtsustatud menetlus? hääletame siis kõik koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline lõpphääletus tervikliku resolutsiooni üle hääletus on alanud. mõned kolleegid, kelle kaardid on masinas, ei ole veel hääletanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend viis koos minu häälega poolt, kolm vastu, kolm erapooletut. palju õnne, raportöör